ja Rohelised ning Mitteühinenud on teinud oma ettepanekud komisjonide liikmete asjus. Need kantakse üle ka protokolli ning kui kellelgi protokollile vastuväiteid ei ole, siis loetakse see vastuvõetuks. järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus Euroopa Komisjonile pimedate isikute juurdepääsu kohta raamatutele. esimene kõneleja proua Matsooni, viis minutit. Grazie, president, kolleegi, l'interrogat-. suur tänu, härra president, kolleegid. küsimus tuleneb petitsioonist, mis esitati petitsioonide komisjonile, mida mina juhin. selle esitas Euroopa Pimedate Liit. paluti, et Euroopa Parlament sekkuks ning toetaks siduva rahvusvahelise lepingu sõlmimist, millega tagataks pimedatele või äh, nägemispuudega inimestele võimalus ju lugeda suures kirjas publikatsioone või äh, et neil oleks juurdepääs audiopublikatsioonidele. ainult viis, viiel protsendil nendest inimestest on praegu selline juurdepääs olemas. petitsioon tulenes komisjoni ja nõukogu vastumeelsusest sellele lepingule alla kirjutada mõlemad institutsioonid soovisid, et sõlmitaks pigem, pigem sidusrühmade leping Euroopa Liidus või sõlmitaks mingisugused vabatahtlikud lepingud maailma intellektuaalomandi õiguse kaitseorganisatsioonidega, selline lähenemine on nõrk ning see ei kaitse neid olulisi Euroopa kodanikke, keda ei tohiks välja heita meie ühiskonnast. juurdepääsu pärssimine publikatsioonidele omab olulisi sotsiaalseid mõjusid, negatiivseid mõjusid ning mõjub negatiivselt ka nende kodanike iseseisvusele ning emantsipatsioonile. uuringud on näidanud, et äh, kui pimedate kirja õpitakse eriti noores eas, siis nägemispuudega inimesed, inimestel areneb välja ka parem väljendusoskus ning äh, sügavam isiksus, seega pimedatel ning äh, nägemispuudega inimestel peab olema juurdepääs äh, sellistele publikatsioonidele, muidu neid tõsiselt diskrimineeritakse. komisjoni ja nõukogu seisukoht on vastuolus ka äh, strateegia, puuetega inimeste strateegiale kahe tuhande kümnendast kahekümnenda aastani ning see on vastuolus ka Euroopa Parlamendi raportis avaldatud soo-, sooviga, see raport rääkis loomingulisest tööstusest ning selle üle hääletati eelmisel aastal, see on vastuolus ka ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga ning põhiõiguste hartaga ma ei mõista, miks sellises delikaatses küsimuses komisjon oma seisukohta ei muuda. Euroopa Liit on alla kirjutanud selle autoriõiguse äh, lepingule. selle üle äh, selle üle veel rää-, räägitakse läbi ning selles valguses me soovimegi, et komisjon ja nõukogu vaataksid oma seisukohad üle. me küsime komisjonilt ja nõukogult, kuidas nad saavad praegu niimoodi istuda läbirääkimiste laua taga ja ignoreerida arutelusid diskrimineerimise üle. kui me räägime võitlusest diskrimineerimise vastu ning eh, eriti sellest, et me üritame puuetega inimeste olukorda parandada teisalt on komisjon ja nõukogu vastu selle ilmselge tõkke kõrvaldamisele. kui nüüd vaadata negatiivseid ja positiivseid külgi, siis alati on ju võimalus mingisugune lahendus leida, aga me peame pidama kinni aluspõhimõtetest, ehk siis majanduslikud põhjused ei tohi olla ülimuslikud põhiõiguste ees. petitsioonide komisjon, mida mina juhin, on seetõttu otsustanud esitada selle suulise küsimuse me soovime, et komisjon ja nõukogu muudaksid oma seisukohta, et see oleks õiglasem, sidusam ning kooskõlas ka sellega, mida parlament hiljuti on öelnud, suur tänu! aitäh, kolleeg, ka selle eest, et te pidasite kinni oma kõneajast järgmisena komisjoni nimel härra Barnier, kolm minutit. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, suur tänu teile, proua Matsooni, selle eest, et annate mulle võimaluse parlamendi ees tõstatada mm, äh, intellektuaalomandi õiguste erandi kehtestamise küsimuse Äh, selles küsimuses, nagu te teate, Euroopa Liit on vägagi huvitatud puuetega inimeste õiguste äh, alalhoidmisest äh, ja ma kinnitan seda, et ma olen ise kontaktis olnud kõikide vaegnägijate või pimedate organisatsioonidega me peame tõhusalt tagama oma ühiskonnas, mis on äh, kaasaegselt demokraatlik, kõikidele võrdse juurdepääsu kõikidele teenustele, komisjon sellele vägagi pühendunud. kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend strateegia puuetega inimeste jaoks äh, rõhutab sa-, seda samuti, et me toetame nende inimeste õigust, õigusi, kõiki õigusi, nii nagu neid tunnustab äh, ÜRO konventsioon, puuetega inimeste konventsioon ning Euroopa põhiõiguste harta see on see nägemus, mida me oleme asunud äh, kaitsma ka nendel läbirääkimistel, mis praegu käivad äh, ülemaailmses intellektuaalomandi organisatsioonis äh, vaegnägijate õiguste kaitsmisel. ma tahaksin, daamid ja härrad, natukene asju täpsustada tegemist on rahvusvahelise õigusliku instrumendiga, mis puudutab siis piiratud erandit autoriõigusele. see eesmärk, mida meie üritame tabada, on välja selgitada siis, et kas öelda jah või ei rahvusvahelisele lepingule, kuid äh, erinevalt äh,, eraldiseisvalt sellest arutelust peame me keskenduma ühele konkreetsemale ja võib-olla kiireloomulisele küsimusele, tekst kas see tekst, mis praegu on laual, kas äh, see oma sõnades toob praktilise, usaldusväärse ja tõhusa lahenduse äh, vaegnägijate probleemidele. mis puudutab Euroopa Liitu, ehk siis meid äh, siis see seadusandlus, mis praegu on paigas, näeb ette seda, et kõik liikmesriigid tegelikult on ette näinud erandeid vaegnägijate jaoks vastavalt põhiõiguste hartale ning Äh, infoühiskonna autoriõiguse direktiivi osas on astutud väga konkreetseid samme selleks, et Euroopa Liidu tasandil hoogustada ähm, koostööd nende inimeste vahel, kellel asuvad õig-, äh, need, kellel on autoriõigus äh, võetud ja tagatud ja vaegnägijate vahel. on väga oluline, et raamatud oleksid ähm, kättesaadavad kõigile nii kiiresti kui võimalik ähm, Äh, kohandatud viisil. Äh, tegemist on kiireloomulise probleemiga, see on, see on tõsine probleem ja meie peamine eesmärk peab olema see, et me kujundaksime välja kõige äh, parema praktilise lahenduse, mis oleks ka piisavalt kiire. daamid ja härrad, see põhimõtteline arutelu peab olema aluseks ühtse välja, ühtse seisukoha väljakujunemisele ja siis me peame sellele, sellest edasi panema paika juriidilise instrumendi ja mina olen äh, äh valmis äh, mõlema välja pakutud lahenduse toetamiseks Kon. Äh, komisjon tahab äh, rääkida sellest asjast konstruktiivselt. me tahaksime koos teiste äh, riikidega esitada ühtse teksti, mis asendaks neli äh, senist teksti. seda on tervitatud, seda ettepanekut, sealhulgas ka äh, Äh, ülemaailmne pimedate organisatsioon äh, aga äh, nii vorm-, vormiliselt kui ka sidu, siduliselt. viimasel ülemaailmsel intellektuaalomandi organisatsiooni konverentsil nõudis Euroopa Parlament, et sisu, nõudis Euroopa Liit, et sellest asjast tuleb rääkida avameelselt, mis puudutab sisu. meie seisukohad on jagatud nii suuliselt kui ka kirjalikult meie partneritele, me julgustame oma partnereid ja kõiki huvipooli nii kiiresti kui võimalik ähm, see küsimus lahendama, lahendada. see on teema, äh, millega ma olen tegelenud ka koos äh, vaevnägijate organisatsioonidega ja minu kavatsus on kindlasti tulla selle asja juurde tagasi nii kiiresti kui võimalik äh, nõukogu tasandil, selleks et leida kiiresti konkreetne lahendus ja lahendada seda, see probleem just nimelt selles vaimus, nagu teie küsimus tõstatab. suur tänu, härra volinik ja nüüd äh, fraktsioonide esindajad. härra Pasešku kõigepealt ähm, äh, Rahvapartei nimel. Äh, suur tänu, härra president. mina tervitan kolleeg Matsoni äh, algatust, kes on esitanud selle suulise küsimuse. vastavalt äh, arvudele on Euroopas äh, kolmkümmend miljonit inimest, kellel on nägemisega probleeme. on väga oluline seega, et meil oleks täiendavaid meetmeid, mis äh, tagaks nendele inimestele juurdepääsu raamatutele, et nad ei kannataks veelgi rohkem, see on väga oluline nende harimiseks, koolitamiseks, nende toomiseks tööturule. arvud näitavad täna, et vähem kui veerand vaevnägijatest leiab endale tööturul töökoha. uued tehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi raamatute kohandamiseks vaevnägijate vajadustele on väga oluline neid formaate mitmekesistada ilmselge on see, et Pimedate Kirjas äh, tuleb raamatuid avalik, avaldada, aga ka audioraamatuid ja suures kirjas raamatuid. Euroopa Liit äh, peaks äh, soodustama selliste spetsraamatute turule tulemist ja ma paluksin komisjonile anda endast kõik, mis võimalik selleks, et ähm, autoriõiguste küsimus selles vallas saaks lahendatud. lisaks sellele tuleks minu meelest kindlasti äh, vahetada ka häid kogemusi liikmesriikide vahel. minu koduriigis on kõikidel avalikel raamatukogudel kohustus äh, vaevnägijatele eri ähm, tiraažid võimalikuks teha ja äh, ma tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes, kes aitavad selles osas kaasa autoriõiguse küsimuse lahendamisele, suur tänu! suur tänu! järgmisena saab sõna äh, sotsialistide nimel äh, Michael Cashman, kellel on üks minut kõneaega. suur tänu, volinik Barnier, ma tunnen teid väga hästi. Teil ei ole aega, äh, et taluda diskrimineerimist, ma tunnen teid pikki aastaid ja ma olen käinud neid kaitsmas inimesi, kes satuvad diskrimineerimise alla. nii et tehkem kiiresti, meil on vaja konkreetseid samme selleks, et panna lõpp sellele, et vaevnägijad ja pimedad inimesed ei saa lihtsalt raamatuid lugeda. meie toetame siduvat lepingut, pimedate organisatsioonid toetavad samuti sisuvat, siduvat lepingut ja enamus riike ka, nii et palun, volinik, Ehm, minge jõuliselt edasi, teie senised tulemused eh, võrdõiguslikkuse tagamisel kahvatuvad kõik, kahvat-, kõikide teiste tulemused kahvatavad teie tulemuste eest, aga praegu tõesti ehm, eh, on eh, väga paljud inimesed jäänud ilma võimalusest lugeda ja nende suurte teoste autorid kindlasti oleks isegi huvitatud, et kõik saaksid nende tooteid lugeda. Shakespeare, Hugo, kõik teised, kes on rikastanud meie Äh, meie elusid, nad oleks kindlasti soosival seisukohal, tehke midagi. suur tänu ja järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni nimel äh, proua Harkin, poolteist minutit. Um, the... suur tänu, viimase kahe aasta jooksul oleme kuulnud selles parlamendis äh, mitmeid argumente, ükskõik, kas me räägime siin fiskaalleppest, kuuesest õigusalast paketist ja nii edasi, kui me rahast räägime, siis reeglitest tuleb kinni pidada, aga kui me räägime äh, Äh, Euroopa Pimedate Ühingust või äh, või vaegnägijatest, siis äh, tavaliselt räägitakse sellest, et vabatahtlikud litsentsid on ainukene võimalus. volinik Barnier, te töötate selle kallal, et leida parim lahendus ja olete rääkinud siin ka konstruktiivsetest aruteludest, aga samas komisjon ei taga piisavat ligipääsu praegu Euroopa Liidu vaegnägijatele ja me kuuleme teie käest äh, praegu, et jah, äh, me oleme nõus, aga mitte veel praegu, edasi on vaja läbi rääkida. Äh, minu koduriigis Iirimaal ütleb meie Pimedate Liit, et miljonid Euroopa Liidu kodanikele, kes on vaegnägijad, ei mm, ole võimalust lugeda raamatuid ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, Euroopa Liidu Pimedate Liit on öelnud, ma usun, volinik, et teie äh, panete ette teekaardi, aga meie kindlasti tahaksime sellega edasi minna. suur tänu, eriti just selle kümne sekundi eest, mis teda kasutamata jätsime. järgmisena anname äh, roheliste nimel sõna äh, kolleeg Augenile. suur tänu, president härra volinik, ma ei taha korrata kolleegide sõnu, tegemist on tõepoolest suure probleemiga, äh, suisa skandaaliga. Teie olete pakkunud välja strateegia, aga mida see tegelikus elus tähendab, nimelt seda, et mitte midagi ei muutu. me oleme kuulnud palju äh, häid sõbralikke sõnu, aga tegusid neile ei järgne ja seetõttu ma ei ole niivõrd sõbralik kui kolleeg Cashman, kes rääkis teiega väga sõbralikult, meil on vaja tõepoolest vastuseid, meil on vaja mm, konkreetseid siduvaid reegleid, me ei saa öelda, et jah, tõepoolest, meil on vaja rääkida partnerite, teiste osapooltega, see on äh, lihtsalt äh, väga palju jahumist ja mitte midagi ei ole tegelikult tehtud Äh, minevikus on neid asju juba räägitud ja me räägime seda endiselt edasi, et jah, tõepoolest äh, me toetame vaegnägijaid, kõik liikmesriigid on siin äh, samal poolel ja nii edasi. kuidas me saame neid sõnu siis edasi teha nii, et mitte midagi ei muutu? meil on vaja mingisugust siduvat lepingut, mitte ainult pehmed õigusalased ettepanekud, millest kinni tegelikult ei peeta. tegemist ei ole siis äh, lihtsalt äh, sellega, et inim-, et keegi selle pealt tulu teenib, vaid äh, oluline on see, et kõikidele inimestele oleksid tagatud võrdsed võimalused. ja just nagu härra Cashman siin ütles, on ju kohutav ette kujutada, et paljudel inimestel ei ole ligipääsu maailma kirjandusklassikale, mida meie niivõrd omaseks endale peame. suur tänu, järgmisena palun EFT nimel härra Mokanti, poolteist minutit, palun suur tänu, president. tere tulemast, volinik Barnier veel kord. viimane uuring, mis Itaalias läbi viidi, näitab seda, et vaegnägijad ja nägemispuudega inimesed loevad umbes üheksa raamatut aastas kolmkümmend protsenti lugejatest, inimestest samas loeb midagi iga päev, niisiis lugemine on väga oluline, väga oluline inimestele ka, kes on vaegnägijad ja ma arvan, et kohutav on see, et selliseid probleeme meil lahendada ei õnnestu, sellepärast et autoriõigused jäävad siia vahepeal. täna me räägime erinevatest digitaalsetest võimalustest, mis peaks tegelikult võimaldama ka selliste lugemismaterjalide mm, võimalusi vaegnägijatele, aga autoriõigused ja sellega, sellega kaasnevad kulud äh, teevad äh, selle asja praktiliselt lahendamatuks. Äh, niisiis on vaja kuidagi leida erandit autoriõigustele, vajalik on leping, mis oleks õiguslikult siduv, nii et vältida igasugust diskrimineerimist äh, raamatud tähendavad kultuuri ning vaegnägijatel peaks olema täpselt samasugused õigused nagu igal teisel inimesel, selleks et äh, neid suurepäraseid võimalusi kultuuri nautida kasutada. Äh, väga äh, edasi läheme härra Pekeriga Rahvapartei nimel üheks minutiks suur tänu, härra president, härra volinik, petitsioonide komitee komisjoni liikmena usun ma, et äh, õiguslikult mittesiduvad reeglid ei ole siin vastuvõetavad. ja härra, proua Matsiooni seisukoht äh, on väga selge. Äh, nii nagu juba öeldud siis äh, äh online-võimalusi siin kasutatakse, saksa keelt äh, kõnelevad riigid on siin äh, teinud edusamme ja kui räägime elektroonilistest võimalustest, siis see debatt äh, muutub veel kuumemaks, mul on hea meel, et Euroopa tasandil on selles suhtes midagi ette võetud äh,. vaegnägijate arv kahaneb äh, tänu meditsiini edusammudele aga petitsioonide komisjoni liikmena kutsun ma teid, härra volinik, üles olema õiglane Mm, vaegnägijate diskrimineerimise suhtes, nii et neil oleks võimalus, võimalus ka loomemajanduse ühele väga olulisele tootele ligi pääseda. aitäh! järgnevalt siis kolleeg Brenda Kast. suur tänu äh,! vaegnägijatele, pimedatele on täpselt samasugused õigused ligipääsuks raamatutele nagu meil, aga reaalsus on hoopis teistsugune. kuna äh, vaegnägijad äh, elavad endiselt äh, olukorras, kus nad raamatuid lugeda ei saa erinevad äh, Euroopa vastavad äh, organisatsioonid, äh, parlamendi petitsioonide komisjon ja parlament ka ise on kutsunud üles nõukogu ja komisjoni looma ülemaailmse intellektuaalse omandi organisatsiooniga õiguslikult siduvat lepingut. ometigi lähevad komisjon ja nõukogu endiselt pehmete meetmete teed säärane õigusakt lubaks äh, kopeerida raamatuid ning äh, teha äh, nägemispuudega inimestele rohkem raamatuid ligipääsetavaks. väga selge on vajadus selliseks õigusaktiks. suur tänu. järgmine kõneleja on härra Berlinger, üks minut. aitäh, härra president, härra volinik täna soovime me siin uut lepingut, millega tagataks erandid autoriõiguse valdkonnas vaegnägijatele, kui me räägime näiteks raamatutest. tegemist on ju põhiõigusega kultuurivaldkonnas, Euroopa Liit ei ole olnud siin just eriti aktiivne, eriti just komisjon, kes pole kindlasti tegutsenud piisavalt aktiivselt. Nad on ju põhimõtteliselt seda lepingut boikoteerinud ma pean siin silmas eh, Euroopa Liidu poolt Genfis novembris esitatud muudatusettepanekuid. me peaksime ilusatest sõnadest kaugemale minema ning asuma tegude juurde, meil on tarvis sidusa, siduvat lepingut. samuti on meil vaja eemaldada õiguslikud takistused elektroonilise formaatide ja pimedate kirjale juurdepääsu ees me ei saa ju lubada, et see, sellise lepingu puudumisega rikutakse inimeste õigusi. suur tänu, järgmisena proua Plinkevitši jutt, üks minut. aitäh. härra volinik, Euroopa Liidus on miljoneid inimesi, kellel on vaja juurdepääsu erinevas formaadis, digitaalses või pimedate kirja formaadis raamatutele, aga kirjastustele sellised raamatud eriti atraktiivsed ei ole ainult, ainult viis protsenti raamatutest äh, avaldatakse ka sellisel kujul. meil on vaja õigusakti, mis tagaks erandid autoriõiguse valdkonnas pimedatele inimestele. härra volinik, kas te ei arva, et olukorra muutmiseks on meil tarvis muuta ka autoriõiguse õigustikku? ma õhutaksin komisjoni ja nõukogu toetama siduvat lepingut, misläbi saame me ülemaailmselt jagada raamatuid. ime äh,, imedate liit äh, soovib samuti sellist si si siduvat lepingut Euroopas ning seda toetab ka Leedu Pimedate Liit. suur tänu, järgmisena vaba mikrofon nagu ikka, on sõnasoovijaid rohkem, kui meil aega on. meil on ainult viis minutit. seetõttu saavad sõna kõikide fraktsioonide esindajad, ka mitteühinenute nimel saab keegi kõneleda, seega kulutame vaba mikrofoni jaoks seitse minutit, aga kui te ületate oma kõneaega, siis võtate te kelleltki teiselt kõneaja ära, seega pidage kõneajast kinni, järg-, esimesena saab sõna härra Kosak, palun. köszönöm a szót. A társadalom általában azt gondolja, hogy az akadálymentes suur aitäh, härra president. üldiselt ühiskonnas arvatakse, et tõkkeid saavad inimesed oma oskusi kasutades ise ületada. tõsi on, tegelikkus on aga see, et paljudel puuetega inimestel ei ole lihtsalt juurdepääsu informatsioonile, täna räägime me eriti pimedatest inimestest. seega mina, härra president, palun teilt, et te kannaksite protokolli järgmise. ma palusin, et minu ähm, viipekeeletõlk lõpetaks mingisugusel hetkel äh, oma töö, et te näeksite, kui keeruline tegelikult on äh, ilma sellise suhtluskanalite suhtlemine. suur tänu! aitäh, härra Koosa! järgmisena proua Tsikau, üks minut. suur tänu, härra president, Euroopa Liit Euroopa Liidus on vähem kui viis protsenti avaldatud raamatutest äh, juurdepääsetavad äh, vaegnägijatele või pimedatele, aga nendel inimestel on ometigi õigus lugeda raamatuid kas pimedate kirjas, suures kirjas või öö, äh, omada juurdepääsu audioraamatutele. Euroopa Komisjon ei ole aga taganud juurdepääsu nendele inimestele ei raamatukauplustes ega ka raamatukogudes. raamatukogudes peavad olema öö, Äh, pimedate kirjas eraldi kogud selleks, et ka vaegnägijad saaksid äh, juurdepääsu raamatutele ja muidugi elektroonilisi vahendeid tuleb kasutada. väga palju vaegnägijatest ähm, ei leia endale töökohta ja seega on nende sissetulekud väga väikesed. ja seega on äh, raamatu hind nende inimeste jaoks öö, ähm, Mm, äh, väga tähtis, mida madalam see hind on, seda parem. Euroopa Liit peaks kokku panema raamatute kataloogi äh, kõikidest nendest raamatutest, mis on avaldatud nendes vormides ja kõigil inimestel peab olema juurdepääs nendele, aitäh! suur tänu! proua Bilbao, üks minut. suur tänu, härra president, härra volinik palju, paljud pimedad ja vaegnägijad kuulavad seda, mida teil siin praegu öelda on. strateegia kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kuusteist tegeleb sellega, et vastavad tõkked eemaldatakse, aga ainult viis protsenti praegu vaegnägijatest äh, äh, omavad juurdepääsu sellistele raamatutele. Need inimesed ei saa lugeda sarnaselt teistele inimestele. meil on vaja leevendada nende raamatute nälga seega peate, peaksite te liikuma siduva lepingu suu-, suunas, et neil inimestel ei tuletataks iga päev meelde, et neil on mingisugune puue. me peame leevendama nende inimeste olukorda ning sõlmima siduva lepingu. ma tuletan teile meelde, et meil kõigil on tegelikult mingisugune puue. Als nächster Redner erteile ich das Wort für eine Minute Frau Lichtenberger. aitäh, proua Lichtenberger, üks minut. oh herzlichen dank herr kommissar! ihre antwort hat mich wirklich einigermaßen enttäuscht. härra volinik tuleb tunnistada et teie vastus oli mõneti pettumust valmistav. teie soovite jääda vana süsteemi juurde igal iga riik peab keerukaid läbirääkimisi see tähendab et kokkuvõttes et juurdepääsu kirjandusele tegelikult ei ole pimedatel või vaegnägijatel see on seda kurvem seetõttu, et Euroopa Liit nüüd blokeerib VIPO-s äh, edasiliikumist, kuigi paljud teised riigid seda toetavad. me ei võitle siin autoriõiguste tugevdamise eest, me võitleme inimeste eest, kellele tuleb tagada võrdne juurdepääs kultuuritoodetele vastavalt ka ÜRO puuetega inimeste hartale. Neil peab olema võimalus täielikult nautida neid kultuuritooteid, seega palun ületage need tõkked ning hääletage siduva lepingu poolt. aitäh. järgmisena proua Swinburne, üks minut. suur tänu, härra president. ma tervitan resolutsiooni ettepanekut, mis tuleneb kodanike petitsioonist ning me peame tõesti tagama, et raamatud ning teised kirjalikud dokumendid oleks kättesaadavad ka pimedatele ja vaegnägijatele. hiljutise uuringu äh, tulemus Pimedate Instituudi poolt näitab, et ainult viis protsenti tuhandest kõige populaarsemast äh, raamatust on kättesaadavad ka pimedatele. see on pimedate inimeste õiguste rikkumine, uus, uued tehnoloogiad tähendavad tähendavad seda, et tegelikult on võimalus leevendada nende inimeste olukorda, kellel, kellele trükimeediale juurdepääs on puudulik. me peame parandama ähm, olukorda, et pimedad ja vaegnägijad saaksid nautida ka uusi äh, arvutipõhiseid lahendusi, me ju kõik naudime elektroonilisi raamatuid praegu ning me peame tagama, et vastavad rakendused töötataks välja ka pimedatele, et nemadki saaksid osaleda selles uues kirjanduse nautimise viisis. suur tänu!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 on öelnud, et tuleks vastu võtta siduv rahvusvaheline leping. millega tagatakse erinevates riikides parem juurdepääs raamatutele pimedatel, see on parem lahendus kui see, mis praegu Euroopa Liidus kehtib. pimedad ja vaegnägijad ise üritavad Euroopa Liidu arvamust muuta. Euroopa Parlament soovitas sellist lahendust juba aprillis kaks tuhat üksteist. suur tänu tähelepanu eest! punktlandung. Als nächste Rednerin erteile ich das Wort für eine Minute Frau Sinclair. Suur tänu. Järgmisena proua Sinclair, üks minut. Thank you, Mr. President. I'm pleased to support any initiative. Suur tänu. Igasugune algatus, mis võimaldab puuetega inimestel, näiteks vaegnägijatel ja pimedatel oma olukorda parandada, on tervitatav. Euroopa Liit on minu arvates olnud üsna tundetu pimedate ja vaegnägijate olukorra parandamisel. juunis Genfis autoriõiguse organisatsiooni koosolekul tuleb toetada siduvat lepingut me saame lõpetada kolmesaja miljoni eh, inimese eh, kannatused üle maailma seeläbi, suur tänu! die überfraktionelle solidarität funktioniert. Wir sind in der Zeit geblieben. Suur tänu. fraktsiooniülene solidaarsus toimis tõesti, meil on ka aega üle jäänud, see, see, seega saab, saavad sõna veel kolm inimest, järgmine härra Jaar. aitäh, härra president suur tänu, et eelkõnelejad olid distsiplineeritud, tahaksin tänada proua Matsoonit selle resolutsiooni koostamise eest. millest me siin räägime? resolutsioon räägib äh, põhiõiguste hartast, mis on sisse kirjutatud Euroopa Liidu aluslepingusse. me peame vabanema puuetega inimeste diskrimineerimisest. Äh, ja seda WIPO raames eelmisel aastal kutsus parlament oma resolutsioonis üles leidma õiguslikult siduv lahendus sellele küsimusele. seega te mõistate meie ärritust ja rahul äh,, rahulolematust, kuna me peame jällegi teid üles kutsuma reageerima parlamendi soovidele. meil on vaja siduvat lepingut, aeg on selleks õige ja me räägime ju äh, ühtedest kõige nõrgematest inimestest meie ühiskonnas, pimedatest ning nendel on tarvis sellist siduvat lepingut. suur tänu! järgmisena härra Romeo Irueda, üks minut. aitäh! ma soovisin sõna, sest ma olen hämmeldunud. kolmkümmend miljonit inimest Euroopas on vaegnägijad ja, ja neile on kättesaadav ainult viis protsenti raamatutest, me räägime siin ju rikastest riikidest vaesemates riikides eh, on see protsent isegi alla ühe. mida Euroopa Liit on ette võtnud? kas ta on võidelnud diskrimineerimise vastu? aidanud parandada nende inimeste majanduslikku olukorda? me peame võitlema selle rahvusvahelise lepingu eest, mis aitaks, tagaks juurdepääsu pimedatele ka raamatutele. Need inimesed igatsevad lugeda Euroopa Parlament on õhutanud nii komisjoni kui nõukogu tegutsema ning haarama juhtrolli rahvusvahelisel areenil. Te peate seda tegema ning loodetavasti tänane arutelu aitab kaasa suhtumise muutumisele, sest praegusel hetkel võib täheldada päris suurt obstruktsionismi. suur tänu. proua Kertmann. aitäh, härra president härra volinik, Euroopa Liidus on kolmkümmend miljonit inimest vaegnägijad ning nende õigusi rik-, rikutakse, kuna neil ei ole täielikku juurdepääsu raamatutele sarnaselt nägijatega. ehk siis vaegnägijatel ei ole juurdepääsu haridusele, mis on tegelikult nende õigus. praegusel ajal, kus meil on vaja inimesi harida, ei võimaldata tead-, vaegnägijatele seda. niisiis, palun võidelge vaegnägijate õiguste kaitsmise nimel ning saavutage ka vastav tulemus, suur tänu! aitäh, nüüd kaheks minutiks härra volinik Barnier, palun! suur tänu, härra president, kõigepealt mul on väga hea meel, et äh, paljud teie seast äh, ka need, kes mind kritiseerisid, aga igal juhul väga siiralt ja tundeliselt pöördusid komisjoni poole oma palvetega ja mind julgustab selline reaktsioon ja see, mida te olete meilt palunud. ma kuulasin, daamid ja härrad, teid ähm, väga hoolikalt, väga paljudel põhjustel on see teema mulle südamelähedane olnud aastaid, äh, puuetega inimeste mis iganes puue neid siis on ka tabanud või haigus neid on tabanud, eh, ka jutuks ei ole. proua Harkin rääkis kodanike Euroopast, eh, nii nagu ütles ka proua Lichtenberger et need inimesed, kes on kõige suuremates raskustes, on, kes on kõige haavatavamad, need, kellel on äh, puue, nendel on veelgi suuremad õigused äh, juurdepääsule kui teistel ja teil on täiesti õigus, proua Lichtenberger. väga paljud teie seast, äh, härra Morganti, proua Basescu, proua mm, Blinkevitš-Jute, proua Wertmann, härra Romeva, tõis, tõid välja selle, et Euroopas on kümneid miljoneid inimesi, kes on puudega ja kellel on, kes on vaegnägijad. härra Cashmani sõnu tsiteerides siin eh, leian ma tõesti, et see praegune diskrimineerimine on täiesti väljakannatamatu. ma tahaksin kinnitada ka proua Prendekastile ja proua Sinbornile seda, et see teema mind tõesti äh, Äh, väga puudutab. me oleme praegu oma rahvusvaheliste partneritega läbirääkimistes nendes küsimustes ja Euroopa Parlament oma seisukohtadega kindlasti julgustab Euroopa Komisjoni jõuliselt edasi liikuma vaegnägijate õiguste edendamisel, enne kui me läheme siduva lepinguni aga, mida te nõuate ja mille osas mina olen avatud suhtumisega. me peame mõistma seda, et me peame kõigepealt välja selgitama, mis sellise teksti sisuks saab olema. milline on see tekst, mis tooks äh, lahenduse ja mis oleks vastuvõetav puuetega inimestele. mina olen väga pragmaatiline inimene Eh, see asi on mulle, nagu ma ütlesin, väga südamelähedane, ma olen oma mandaadi algusest peale selle asja võtnud ette. ma olen kohtunud väga paljude vaenägijate organisatsioonidega ja alles mõni päev tagasi muuseas ka Hispaanias ja Brüsselis Euroopa Föderatsiooniga. ma olen kohtunud vabaühendustega eh, ja Ülemaailmse Intellektuaalomani organisatsiooniga ma tahaksin tuua konkreetseid lahendusi. praegu äh, tegeleme, äh, mõned nädalad tagasi, vabandust, äh, kirjutasime alla ühtsmõistmise memorandumile paljude vaevnägijate organisatsioonidega, mis pani paika struktuuri ja vahemeetmeid selleks, et võimaldada vaevnägijatele meie kirjandusvara see ei kuule, mida öeldakse saalist ilma mikrofonita. ma räägin praegu nendest asjadest, ütleb härra volinik, mida saab teha praegu ja ma kavatsen neid teha praegu. meie eesmärgiks on teha mm, äh, toimetajate ja äh, vaevnägijate organisatsiooniga tihedat koostööd selleks, et jõuda selle tekstini, mis, mis tooks kõige paremaid lahendusi ja et me jõuaksime siis lõpuks selle siduva lepinguni, millest te olete huvitatud. täna see kompromisstekst, mis on kokku pandud öö, on tegelikult äh, väga kaugel veel muidugi sellest, äh, mida me saavutada tahame. Äh, sellest ei ole piisavalt kasu vaegnägijatele ja ütleksin proua Harkinile, härra Paškale ja paljudele teistele teie seast, et see, mis mind kõige rohkem huvitab, ei ole mingisugused suured sõnad, mis tehakse selles küsimuses, need tekstid, mida komisjon ikka ja jälle öö, toodab, olgu nad siis õiguslikku või tehnilist laati, mind huvitab rohkem eh, te-, eh, konkreetne areng ja selleks on meil vaja rääkida sisust, meil on vaja konstruktiivseid ettepanekuid kõikide poolt. kuidas jõuda siis selle siduva lepinguni, selleks on mul vaja nõukogust mandaati mul on vaja kõigepealt eh, ka komisjoni heakskiitu sellele, ilmselt selle ma saan. ja nõukogust on siis vaja mandaati ja ma seda mandaati kavatsen paluda. E, muidugi siis, kui komisjon on sellega nõus ja proua Harkin, teie ütlesite, et kõik liikmesriigid on nõus. mina küll ei tea, et see nii oleks. minul sellist infot ei ole. täna on e, terve rida liikmesriike, kes erinevatel põhjustel äh, ei ole veel võtnud seda suunda ja mul on vaja siiski piisavalt toetust. ma tahaks hea meelega nõuda nõukogult mandaati, aga kui mul see ei õnnestu, kui nad keelduvad sellest mandaadist, siis me oleme, tammume paigal ja ei jõua mitte kuhugi. nii et järgmisel nädalatel ma loodan, me jõuame liikmesriikide tasandil piisavalt suurele kokkuleppele, et oleks mõtet seda mandaati küsida ja ükshaaval kavatsen ma kohtuda kõikide valitsuste esindajatega järgmise ülemkogu ajal ja palun seda mandaati. ma olen veendunud, et ma selle mandaadi saan ja ma olen veendunud, et see muudab juba äh, siis konkreetselt olukorda. see on siis see, kuidas, milline on minu mõttekäik. mina teen komisjoni äh, kolleegidele ettepaneku äh, heaks kiita minu mandaadi taotlus kavatsen koostööd teha kõikide valitsustega, kes on osa siis nõukogust no, ja nii sammutame me edasi sammu ja härra Berlinger, ma ei ole konservatiiv, proua Bilbao, ma öö, äh, olen saanud palju julgust juurde teie resolutsioonist ja proua Matsonile eriti ja teie kolleegile Kossale kes äh, täiesti ilmselgelt äh, avaldas soovi selle lepingu jõudmiseni ja tegi seda väga kõnekalt äh, minu seisukohad on selles küsimuses selged, te teate, millised on raskused minu teel, aga ma loodan, et siiski vaatamata nendele raskustele me suudame edasi saavutada, et me suudaksime alal hoida põhiõiguste harta ja puuetega inimeste konventsiooni äh, sõna ja vaimu, suur tänu! suur tänu, suur tänu, härra volinik, selle väga põhjaliku vastuse eest äh, see ilmselt näitab, kui tõsine on teema. hääletame homme keskpäeval selle resolutsiooni ettepaneku osas ja sellega on see petitsioonide komisjoni resolutsiooni teema lahendatud.